Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το επόμενο βήμα... Lugupeetud äh, daamid ja härrad parlamendisaadikud, äh, järgmine päevakorrapunkt on suuliselt vastatav äh, küsimus makromajandusliku tasakaalustamatuse järelevalve tulemustabeli kavand ja proua Bowles esitab suulise küsimuse lühidalt. Thank you um.... aitäh siin on väga raske rääkida, aga ma püüan ikkagi seda teha, ma tahaksin tänada komisjoni selle eest, et parlamendile on antud võimalus avaldada oma arvamust tulemustabeli kohta Äh, regulatsioonid näitavad ette, et komisjon küsib äh, vastava parlamendikomisjoni arvamust. see küsimus ja vastav resolutsioon on vastuseks konsultatsiooni äh, soovile. nagu te teate, parlament on selle teemaga pikalt tegelenud, sellepärast et arutelu on olnud pikk nii parlamendis kui nõukogus selleks, et jõuda kuuspaki osas kaasotsustusmenetluses kokkuleppele, nii et see on meie jaoks ka tundlik teema Äh, tulemustaba, tabel on oluline tööriist, mille kaudu on näha võimalikud makromajanduse tasakaalu nihked äh, juba ka enne sellele järgnevaid põhjalikke analüüse äh, parlament tõi välja, et indikaatoritel peab olema nii alu, alam- kui ülempiir ja sellest võib teha erandi ainult juhul, kui sellel ei ole põhjust, aga e-, dokumendi eelnõus äh, neid selgitusi ei ole. loomulikult ei ole alati vajalik alam- ja ülempiiri omada, aga dokumendi eelnõus ei selgitata enamikel juhtudel äh, üldse, miks ülem- või alampiiri ei ole määratud ja teine äh, komisjoni deklaratsioonis sisaldunud teema puudutas eelarve ülejääke seal öeldakse, jooksuv konto ülejääk ja puudujääk on äh, see näitaja, mille alusel rakendatakse äh, riigile äh, makromajanduslikku järelevalvet ja selle põhjal otsustatakse ka korrektsioonid. Euroopa Liit ei ole suletud majandus ja seetõttu ja on ka oluline, et see ei saaks suletud majanduseks, aga me peame omavahelistes suhetes püüdma säilitada paremat jooksevkontode tasakaalu Äh, tagada konkurentsivõime. komisjoni töödokumendis äh, viidatakse ka majanduslikule analüüsile äh, tulemustabeliga seoses, aga seda ei täpsustata ja meid huvitaks konkreetsem metodoloogia kirjeldus siis äh, ülekandeefektid, spillover oli ka oluline osa meiest, äh, meie arutelust, äh, see on seotud ka eelarvete koordineerimisega ja meid huvitab, kuidas komisjon kavatseb nende efektidega tulemustabeli raames tegutseda ma arvan, et on äh, hea, kui me käsitleme tulemustabelit nii-öelda areneva projektiga ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuks äh, peaks sellega seatama äh, vajalikud piirnäitajad finantsnäitajatele siin on potentsiaalne seos Euroopa süsteemse riski nõukogu dashboardi näitajatega. mina omalt poolt teeksin ettepaneku, et näiteks sisemajanduslik tasakaal on üks näitajatest, mida võiks äh, analüüsida. Äh, kõik artiklis neli toodud kriteeriumid ei ole samuti arvesse võetud. me ootame, et majandusliku analüüsi all võetakse arvesse ka artikli neli näiteid, seal on juttu tööhõivest, energiatarbimisest ja tootlikkuse suurendamisest ja mind huvitab samuti, kuidas kavatseb komisjon tulemustubelit tabelit rakendada laiemas makromajanduse tasakaalustamatuse juhtimise raamistikus, eriti kuidas konkreetselt jälgitakse neid liikmesriike, äh, mi-, mis iga-aastase hoiatusmehhanismi raportiga on näidanud suurt äh, jooksevkonto puudujääki või ülejääki. kuidas kavatseb komisjon tagada statistika kvaliteedi, äh, mis pannakse tulemustabelisse, mida kasutatakse majandusanalüüsis? ja lõpuks, mis puudutab viiteid kirjandusele ja metodoloogiale, ma tahaksin rõhutada, et et äh, selle uue poliitikainstrumendi läbipaistev rakendamine on äh, kõige olulisem kogu äh, menetluses ja seetõttu ma kutsuksin komisjoni üles tagama, et igasugused uuendused või aruanded selle instrumendi toimimise kohta suunataks nii parlamendile kui nõukogule võrdsetel alustel, aitäh. tänan ja järgmisena saab Euroopa Komisjoni nimel sõna härra Olli Rehn. Äh, lugupeetud liikmed. nüüd, kui äh, Sixpack äh, eilsest jõustus, siis me peame ka tegelema selle laiapõhjalise rakendamisega. fiskaalpoole peal on me eeldame selle peal kiiret äh, progressi, me peame ka arendama makromajandusega külge. seega ma tervitan teie äh, loodetavasti äh, heakskiidu, mida te annate makromajandusliku tasakaalustamise järelevalve tulemustabeli kavandile, siis siin on tegemist üheksa küsimusega, mis seda valdkonna puudutavad ja ma püüan sellele ka siis oma järelejäänud kahe minuti ja seitsme sekundi jooksul vastata. vastavalt selle resolutsioonile, siis nagu komisjon on juba saanud äh, nõukogu sellekohase järelduse novembrist, ja me teame ka seda, milline on äh, Euroopa süsteemse riskiga nõukogu arvamus, siis me võime selle tegevusega edasi minna, riskeerimata demokraatlike põhimõtete õõnestamist. tegemist on aruandega, mille puhul me eeldame selle vastuvõtmist jaanuari keskel. seejärel toimub selle arutelu ECOFINis jaanuaris ja veebruaris. võttes arvesse neid diskussiooni, komisjon algatab põhjaliku järelevalve nendes riikides, kus seda vaja on selle järelevalve käigus hinnatakse makromajanduslikke tasakaalu nihkeid ning hinnatakse äh, tehtavate soovituste vajadust. ma tahaksin rõhutada, millised on olulised erinevused fiskaal- ja makromajandusliku järelevalve tegevuse vahel ja see, mis puudutab ka siis äh, erinevaid tasakaaluprobleeme ja jooksevkonda puudujääke. me näeme seda, et äh, makromajanduslike tasakaalunihked on võimalik äh, ennetada ja see on kergemalt ennetav kui fiskaaltasakaalu puudumist. me oleme seda näinud juba ka Iirimaal ja Hispaanias. mõlemal riigil oli enne kriisi tugeva põhjal riiklik finantsjuhtimine, aga kui majanduskriis hakkas mõju avaldama, siis makromajandusliku tasakaalu nihe viis fiskaalkriisini, mis viis reaalmajanduses toimuva languseni ning seejärel suurele äh, tööpuudusele, mis andis väga tõsiseid sotsiaalmõjusid. lisaks sellele äh, fiskaaljärelevalve on äh, numbritepõhiline, kuid makrotasakaalu järelevalve äh, vajab aruande majandusanalüüsi ja on subjektiivsem, ehk siis kui me tahame riike põhjalikult uurida, siis see ei tähenda, et nendel riikidel seisab äh, ees kohe kriis, vaid see tähendaks tegelikult seda, et nende riikide puhul me näeme, et võib tekkida äh, tasakaalu nihe ja kui see nii on, siis me peame selle, äh, seda probleemi ka lahendama. ehk siis see annab meile sellise äh, häiremehhanismi ning võimaldab meil kasutada ennetavad meetmeid selleks, et vältida tasakaalu nihete laienemist nüüd vaadates suulisi küsimusi, siis puudutab see, mis puudutab selle võrdset rakendamist kõikidele liikmesriikidele, siis äh, juuksevkonto tasakaalu hinnang on väga oluline osa äh, majandusanalüüsist ja komisjon jääb äh, oma toetus, oma sõnavõtu juurde kindlaks, mis me esitasime Euroopa Parlamendile, kus on öeldud, et me hindama neid riike, kus on suur jooksevkonda puudujääk või ülejääk. me vaatame ka seda, millised on selle riigi äh, poliitilised reformid ja me hindame vajalike edasist tegevust. ja lõpetuseks, lugupeetud härra president, lugupeetud liikmed, tahaksin öelda, et ma tahaksin teile meenutada, et kõik kakskümmend seitse liikmesriiki allutakse järelevalve mehhanismile, ehk siis kõik liikmesriigid saavad äh, kasu äh, järelevalvemehhanismi rakendamiseks, äh, rakendamisest ja see on kasulik meile kõigile. ma olen kindel, et ka Ühendkuningriik soovib selles tegevuses osaleda ja meie omalt poolt soovime ja tõepoolest kaasame kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. määrus kehtib kõigile ning me tegutseme kõikide liikmesriikide hüveks ja terve Euroopa Liidu heaks. isegi siis, kuigi äh, mõnikord see unustatakse ära tänase diskussioonide valguses. suur tänu! tänan, härra volinik. nüüd äh, saavad sõna kõnelejad fraktsioonide nimel ja palun pidage kinni ajast sest meil tuleb ka hääletamine, Saharovi auhinna üleandmine ja ma lihtsalt katkestan teid, kui te oma kõneaega ületate. kõigepealt härra Dorfmann Rahvapartei nimel täpselt kaks minutit, palun. austatud äh, proua president, kolleegid siin kojas me oleme pikalt rääkinud majandusjuhtimisest ja kuuesest paketist ja eile lõpuks äh, see pakett äh, jõustus ja meil on äh, nüüd meetmete kogum, et majanduslikke väärarenguid varakult ära tunda ja mis puudutab äh, makromajanduslikku tasakaalustamatust, siis tulemustabel on meie jaoks olnud väga oluline teema. me oleme nüüd andnud äh, komisjonile ülesande see tulemustabel välja töötada, komisjon on oma töö teinud ja välja pakutud äh, tulemustabel on õige vahend eesmärkide saavutamiseks me oleme siin rääkinud äh, kuuese paketi sümmeetrilisest lähenemisest äh, siin kojas, aga kui vaadata asja sümmeetriliselt, siis äh, me lähtume sellest, et Euroopa Liit on suletud ja kahepoolne turg ja kui keegi ekspordib palju, siis oletatakse, et keegi teine ekspordib vähem, aga nii see tingimata ei ole kui teha selliseid järeldusi, siis äh, võiksime me oletada, et ei ole mingit tulemust, kui liikmesriigid oma majanduspoliitilisi ülesandeid ei täida, kuna teised seda ka niikuinii ei tee. ja nüüd äh, me muudame sellist ähm, lähenemist ja mõtlemisviisi, meil äh, tuleb äh, tulemustabel, me paneme paika piirmäärad ja muudame sellega majanduse arengut. parlament äh, jälgib ja hindab vastavaid arenguid. Euroopa part-, Rahvapartei on arvamusel, et komisjoni ettepanek on täiesti kasutatav äh, ja kasulik. ja kõneleja katkestatakse, kuna ta ületas oma aja ja president annab sõna proua Prodimatale kaheks minutiks. tänan, austatud komisjoni asepresident. eilses äh, Financial Timesis oli huvitav artikkel seal räägiti viimasest ülemkogust ja kirjutati, miks äh, seal otsustatu saab olema ebaedukas. tahaksin rääkida siin teemadel, mis sotsiaaldemokraatidele on äh, juba pikka aega muret valmistanud. ühepoolne keskendumine eelarvedistsipliinile ei vii meid äh, edasi. meil on suured tasakaalustamatused Saksamaal oli SKT kasv äh, viis koma seitse protsenti, see on rohkem kui Hiinas. ja Financial Times ütles, et äh, praegune kokkulepe ei ole edukas, kuna ei selgitata, kuidas Saksamaa ülejääki jagama hakatakse ja kuidas peaksid arenema riigid, kes peavad alluma eelarvedistsipliinile. ja härra asepresident, te peaksite tegelema nende makromajanduslike tasakaalunihetega. oluline on panna paika kõik fiskaalliidu aspektid Euroopa Komisjon on nüüd keskendunud liikmesriikidele, kellel on defitsiidid ja jooksevkonto ülejäägid, aga mõõdetakse erinevate mõõdupuudega ja äh, sümmeetriat ei ole. president ütleb, proua Podimata, teie aeg sai otsa, ma juba ütlesin, et meil ei ole aega ja sõna saavad liberaalid, härra Haglund kaks minutit ja mitte rohkem suur tänu, proua president. ma arvan, et volinik selgitas väga hästi, miks meil on makromajanduse järelevalvet vaja, majanduskriis kinnitas, et makromajanduse tasakaalu nihked ei ole äh, head Euroopa majandusele ja meil on vaja ka tasakaalus või enam-vähem tasakaalus eelarveid. Ähm, meil on üks väga põhjalik kolleeg, kes selle teemaga tegeleb ja minu meelest on tulemused olnud päris head ja praegu on vaja see saavutatud tulemus kõigi poolt ellu rakendada. minu fraktsioon on väga toetavalt meelestatud komisjoni töö ja ettepaneku suhtes, aga tuleb rõhutada, et tegemist on alles lähtepunktiga makromajanduse järelevalve osas äh, me ei tohiks anda sellele liiga suurt rolli kogu protsessis, me peaksime meeles pidama, et äh, tulemustabel on lihtsalt hoiatusmehhanism, aga tegelik hindamine ja järelevalve toimub majandusanalüüsi käigus. ja ma pean ka ütlema, et selle menetluse nii-öelda omanik ei peaks olema komisjon. mul ei ole kahtlust, et komisjon tahaks selleks omanikuks olla, aga ma arvan, et see omanik peaks olema Äh, liikmesriik ehk äh, siis liikmesriik on see, kes peab lahendama võimalikud makromajanduse probleemid äh, komisjoni koostöö ja juhtimisega. aga raskuspunkt peaks olema liikmesriigis, see on ainukene viis, kuidas see protsess võiks töötada, seda tuleb rõhutada. ja lõpuks tahaksin öelda, et me kõik peaksime olema hea meel, kõigil peaks olema hea meel selle üle, et see nii-öelda kuue meetme pakett, mis sellel nädalal jõustub, äh, see on oluline samm kriisi äh, lahendamisel ja meil peaks olema hea meel selle üle, et komisjon võtab seda teemat väga tõsiselt. suur tänu, te pidasite täpselt kinni ka oma kõne eest ja härra Lamberts, üks minut. suur tänu, proua president, härra volinik, nii poliitikas kui ka elus on kõige olulisem usaldus. aga see usaldus, ma usun, et teie ja teie peadirektorat on seda usaldust petnud. esiteks seepärast, et meie äh, usaldasime teid ja ütlesime, et parlament annab ära oma kaasotsustusõiguse näitaste osas, meie usaldasime teekaarti ja üks selle teekaardi osadest oli parlamendiga konsulteerimine. see, mis aga tegelikult juhtus, oli see, et ECOFIN äh, Äh, otsustas koos äh, ECFIN otsustas koos äh, nõukoguga, said oma beebi valmis ja siis tõid selle beebi meile näha, kas teie olete nõus. niimoodi seda asja ei tehta, mulle ei meeldi küll menage à trois, aga me peame jagama ikkagi vastutust. Teie ütlete, et need riigid, kes on ülejäägid, need riigid, kes on puudujäägis, ei ole üks ja seesama, aga Te olete ka selgelt öelnud, et ülejäägis riike kunagi ei sanktsioneerita, aga see on probleemne. kui te seda ütlete, eh, siis on see vale, sellepärast et liigne ülejääk on sama raske kui liigne puudujääk. see eh, on oluline eh, konkurentsivõime osas ja ECFIN-i peadirektoraat on näidanud, et ettevõtete konkurentsivõime, nad ei oska seda hinnata, kõige olulisem aspekt on siin palgad, me ei võida kunagi palkade võitluses. suur tänu, härra Klute, teil on sõna kuue Engel fraktsiooni nimel üks minut. tänan. eilsest jõustus uus tasakaalunihete valvemehhanism, millised äh, probleemid äh, on siis komisjoni arvates? kui äh, palgad kasvavad üle kolme protsendi aastas, siis see olevat probleem, kui palgad langevad, ei ole probleem, odavus olevat hea liikmesriigid äh, peaksid saavutama rikkuste edu äh, kaubanduspartnerite arvelt, me muudkui äh, kasutame ka ära töötajaid, kurname neid, aga ajalukku me küll niimoodi ei lähe, mis puudutab nüüd tulemustabelit, siis äh, on täiesti äh, mõttetu siin Euroopas oma statistikat, praegu kõik toimib äh, globaalselt ja see tulemustabel karistab neid riike, kes on äh, lõimunud maailma majandusega, komisjon peaks võtma tulemuse tabela tagasi ja selle kõik üldiselt üle vaatama. suur tänu ja härra Murganti, palun üks minut. suur tänu, president. härra volinik, kolleegid, me arutame täna eeskirju, mis tõenäoliselt hakkavad kiiresti muutuma pärast seda, kui äh, nüüd võeti vastu viimane kokkulepe ähm, Prantsusmaa ja Saksamaa osalusel. me peame vaatama stabiilsus- ja kasvupakti. see koostati ammu aega tagasi, tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmendal aastal ja ikkagi Äh, vaadati see ümber hetkel, kui Prantsusmaa ja Saksamaa tahtsid äh, edasi tege-, tegutseda. minu meelest, kui meil on eeskirjad, siis need peaksid olema õiglased, kaasama kõiki ja me peaksime võrdselt kohtlema kõiki riike, kaasa arvatud neid riike, kes tahavad meile öelda, mida teha. Äh, vaatamata sellele, et kõik ei ole nii väärikad, peavad olema reeglid ühtlaselt kohaldatavad suur tänu, nüüd äh, oleme jõudnud äh, vaba mikrofoni menetluse juurde. sõna saavad viis kolleegi, soovijaid oli rohkem, aga ma ei saa rohkem sõna alla. härra Kutas, palun. suur tänu. tulemustabel on oluline element, millega tagada sotsiaal- majandusliku poliitika toimimine ja äh, konvergents liikmesriikide vahel, see peab äh, tegelema tasakaalunihetega ja siin ma viitan jooksv, jooksev konto ülejäägile ja puudujäägile. me ei tohiks unustada, et äh, jooksev konto ülejääk võib muutuda takistuseks majanduspoliitikate rakendamisel. ma usun, et erinevused liikmesriikide konkurentsivõimes ei äh, saa lahendust läbi sotsiaalkaitse. Need äh, meetmed lihtsalt äh, muudavad ühiskonna haavatavamaks ja vähendavad majanduskasvu. me peaksime investeerima taristutesse, rohelisse majandusse selleks, et luua uusi töökohti ja majanduskasvu suur tänu, proua Figureido, üks minut, palun. suur tänu. kui äh, majandusjuhtimise pakett jõustub, siis ideeks ongi see, et äh, me jätkame kapitalistliku lõimumisega ju tulemusi, me juba kõik teame me teame, tööpuudus kasvab, vaesus kasvab, meil on tegemist suurema sotsiaalse ebavõrdsusega. mis siis toimub ka selle protsessi raames? me näeme, et töötajaid ekspluateeritakse rohkem, vähendatakse palku, vähendatakse ka muid tulusid selleks, et oleks lihtsam koondada kapitali lisaks sellele me õõnestame ka nende riikide huve, kes on kõige nõrgemad, kelle majandused on kõige äh, haavatavamad, sest me sanktsioneerime neid ja sellega muutub nende praegune olukord veelgi halvemaks. see on äh, mitteaktsepteeritav sekkumine ning sellega me ei arvesta demokraatia põhimõtetega. me näeme seda ka praeguses arutelus. härra Obermeier, üks minut, palun tänan, proua president. ma olen äh, selle vastu, et ülejääke hakatakse sanktsioneerima ja kontrollima. väga perversne oleks äh, ülejääke trahvida ja kohelda kohta neid äh, võrdselt defitsiidiga, me ei saa majanduskasvu niimoodi planeerida nagu omal ajal Nõukogude Liidus kui tasakaalustamatus on liiga suur, siis äh, meil äh, tuleb leida muud lahendused. plaanimajandus ei toimi, ainult äh, valuutaliit toimib, Saksamaa, Austria, Holland, Luksemburg, Prantsusmaa ja nii edasi. suur tänu ja nüüd järgmisena härra Prendergast, palun ma saan ainult loota, et praeguseks on äh, näha see, et meie tee on jätkusuutmatu ja praegusel hetkel langeb selle ohvriks kogu Euroopa Liit. Äh, ühtne valuuta tagab selle, et äh, konkurentsivõime suurendamiseks ei ole võimalik deflatsiooni läbi viia ja siin on probleemid ka palkadega ja vastastikuse finantsabiga. meie Eurotsooni serval oleme äh, Äh, kannatanud väga raskeid äh, lööke ja me näeme neid ka tuleviku sees, kui kuue meetme paketiga tugevdatakse stabiilsus- ja kasvupakti. kus kohas see äh, stabiilsus siin on? kas see tähendab lihtsalt seda, et meil on veel rohkem laene, mille tootlus on spekulatiivsel tasandil, me peame kaitsma kõigepealt oma kodanikke? aitäh ja viimase kõneleja no, saab sõna härra Paška. aitäh proua juhataja, makroökonoomiliste tasakaalustamiste vältimiseks äh, juurutatakse nüüd hoiatusmehhanism äh, selleks, et kutsuda korrale liikmesriike, kellel on äh, eelarve puudujääk, selleks et me saaksime hakkama nende tasakaalustamatustega, luuakse tulemustabel äh, Ähm, äh, liikmesriikide majanduste jälgimiseks otsused, mis tulenevad hindamisaruandest, on väga olulised ja me peame tagama selle, et äh, andmed oleksid tõesti objektiivsed ja korrektsed. me peame andmeid koguma niimoodi, et äh, ei oleks võimalik loominguliselt andmeid võltsida komisjonil peavad alati olema korrektsed ja objektiivsed andmed, sest ainult selliste andmete alusel on võimalik korralikke otsuseid teha. sõna on härra volinikul. Uh, suur tänu teile, proua president, suur tänu teile väga sisuka ja aruka arutelu eest, suur tänu teie toetuse eest. komisjoni tegevustele selles valdkonnas, mis puudutab küsimust, mille esitas eh, proua Pauls, mis eh, puudutab siis seda eh, kirjandust, sel, mis käib selle tulemustabelite taha, siis see eh, peaks eh, selgitama majandusratsionaali, eh, mis selgitab ühtlasi indikaatoreid. see kaasab kogu olulisemat majanduskirjandust. ma võin teile lubada, et komisjon ja isegi DG Ecofin võivad teile edastada need äh, vajalikud äh, dokumendid, mis puudutavad majandusratsionaali. proua Polimata rääkis, rääkis äh, teatud Briti finantsmeediast. ma arvan, et need sõnad ei ole nüüd midagi, mille mida, mille, mida mõõdupuuks võtta. ma arvan, et euroala ei ole mingisugu-, ei ole sugugi äh, väike avatud majandus. Äh, tegelikult on äh, euroala ta on lihtsalt, ta on suur nii-öelda klastermajandus, ta on suur, väga avatud majandus. ning see Eh, selle suur osa sellest SKP-st on seotud ülejäänud majaga, majandus, maailma majandusega. ja see on, eh, sellega on seotud ka suure osa meie makromajanduslikest tasakaalutusest. Eh, ja õigusloomeline tegevus on võtnud sihikule selle ebasümmeetria ja meie eesmärgiks on kontrollida nii puudujääke kui ülejääke eelarves ja loomulikult on suurte puudujääkidega, suurem probleemidega tuleb varem tegeleda. ja selge see, et reaktsioonid peavad olema erinevad. ma räägin siin sellest äh, raportist, mis oma artiklis kolm äh, punkt kaks, artiklis kolm punkt kaks ütleb, et need liikmesriigid, kelle riigieelarve on suur äh, puudujääk, äh, peavad tegutsema teiste meetmete alusel kui need liikmesriigid, mille eelarvel on suur ülejääk. ma arvan, et me jätkame oma dialoogi selles valg-, selles valdkonnas varsti ka majanduskomisjonis. suur tänu teile teie tähelepanu eest. suur tänu, härra volinik. kallid kolleegid, ma sain resolutsiooni ettepaneku selle arutelu lõpuks, arutelu on lõppenud ning äh, me hääletame seda homme kell üksteist kolmkümmend, suur tänu kõigile!